tervitada ka meie külalisi Valgevenest, proua Borisit, kes on äh, Poola äh, liidu organisatsiooni esindaja äh, Valgevenest ja härra Milinkevitš, kes on ka Sakharovi auhinna laureaat. tema sai Sakharovi auhinna aastal kaks tuhat kuus. tema on demokraatliku opositsiooni juht Valgevenes. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazet za sprawą prześladowania. Valgevene kahjuks on e, e, taaskord jõudnud e, ajalehtede pealkirjadesse sellepärast, et seal kiusatakse taga erinevaid sõltuvaid, sõltumatuid organisatsioone ja ka tulevikus Euroopa Parlament mõistab hukka totalitaarseid režiime, mis kiusab taga Äh, organisatsioone ja poliitilisi parteisid, inimesi, kes esindavad äh, ametivõimudest erinevat äh, arvamust ning viimase täiskogu